frakt- äh,, eh, Sotsialistide Rahvapartei ALDE ja FDD käest äh, eh, ettepanekut delegatsioonides ja komisjonides toimunud äh, muudatuste kohta ja muudatused kantakse protokollide, selle praeguse istungi protokolli. kui keegi vastulausele esindaja, on muudatused kinnitatud. ning Julia Pidera asendab Jaanus Tseksaris äh, Volskit välisasjade komisjonis ning eh, Sarves Valskas andab Piterat. ja eh, samuti eh, Euroopa õiguse ja võimaluste negatiivse kasutamise uurimise komisjonis asendab Viktor Negrescu Katalin Sorin Ivani ning Šveitsi ja Norra delegatsioonis lahkub Nils Torvalds oma kohalt ning Regionaalarengu komisjonis asendab Raymond Minch Bill Etheridge'i. diverse commissioni hanno deciso di erinevad komisjonid on otsustanud saad, alustada institutsioonide vahelisi rääkimisi vastavalt reeglile kuuskümmend üheksa c lõige üks